tehtud. kallid kolleegid, möödunud nädalavahetusel jälgisime dramaatilisi sündmusi Kiievi sõltumatuse väljaku sündmusi. me nägime, kuidas Ukraina lähiminevikus leidsid aset dramaatilised sündmused. tahan kinnitada Ukraina rahvale meie parlamendi solidaarsust ja nende julguse kinnitame, et imetleme nende julgust. Ukrainas käib võitlus senisest enama demokraatia nimel ja selle nimel hukkusid viimastel nädalatel Ukrainas paljud, kes püüdsid võidelda Ukraina sõltumatuse eest. avaldan solidaarsust hukkunute perekondadega ja avaldan nendele parlamendi nimel kaastunnet äh, lisaks sellele äh, vabastati lõpuks pärast kahte ja poolt aastat võitlust Eh, proua Timošenko. tahaksin südamest eh, väljendada endist presi-, tänu endisele presidendile Petkokile ja endisele Poola presidendile panuse eest eh, proua Timošenko vabastamisse. Ukraina, mu daamid ja härrad, seisab suurte väljakutsete ees. kõrgemaks eesmärgiks peab olema riigi ühtsuse, stabiilsuse ja rahvusliku ühtsuse saavutamine. selleks on vaja moodustada valitsus, kes suudaks ühendada riigi erinevaid jõude ja kes suudaks ette valmistada kahekümne viienda mai ausad ja õiglased valimised nüüd on oluline, et Euroopa Liit ja rahvuslik avalikkus toetaks Ukrainas toimuvat selleks, et ületada riiki ähvardav kollaps ja tagada Ukrainale stabiilne tulevik demokraatia tingimustes. täna äh, saabub ta-, Ukrainast tagasi äh, meie delegatsioon ja kolmapäeval tegeleme selle küsimusega täiskogul täpsemalt. tahaksin väljendada austust ja lugupidamist kõigi nende suhtes, kes jätsid elu ka Ukraina vabaduse demokraatia nimel daamid ja härrad, enam kui kaks aastat tagasi leidis aset dramaatiline sündmus Keralas India ranniku, rannikul ja mitmed kalurid jätsid e, sinna oma elu. ja me väljendasime toona Kerala meremeeste omastele kaastunnet nüüd on aga Itaalia meremehed juba enam kui kaks aastat Itaalia in,, India võimude kinni pidada. Itaalia ametivõimud on korduvalt väljendanud oma muret selle pärast ja ma leian, et meie ülesandeks, Euroopa Parlamendi ülesandeks on toetada Itaalia valitsuse nõudmist vabastada eh, need meremehed, meremehed, kes võitlevad India rannikul piraatluse vastu vastavalt rahvusvahelistele konventsioonidele. selline võitlus piraatlusega on võimalik vastastikuse usalduse e, tingimustes ja suhted Indiaga saavad edeneda ainult juhul, kui need toimuvad e, vastastikuse teineteise mõistmise ja e, vastastikuse lugupidamise alusel. me väljendame selle kõrge koja nimel nende Itaalia meremeestega, solidaarsust ja nüüd esimehe teatised. kümnendal veebruaril otsustas õiguskomisjon tunnustada proua Kaari eh, volitus